Äh, parlamendiliikmete äh, mandaati kontrollitud, nad ja see, nende mandaadid on kinnitatud, Iraani delegatsiooni juht on teatanud, et härra Zaleski ei ole Euroopa Liidu ja Ukraina delegatsiooni liige, kas keegi, kellelgi on midagi va selle vastu? ei ole. tänase